homme. nüüd saab sõna mm, proua Muscardini. ta käsitleb oma raportis äh, naiste suguelundite moonutamise vastu võit, käsitlevat võitlust. minu meelest on väga õige, et meie arutelus osaleb ka härra äh, volinik sest ma tean, et volinik Michel tunneb väga suurt huvi inimõiguste küsimuste vastu, kuivõrd neid õigusi Aafrikas regulaarselt rikutakse. ma loodan, et Euroopa Liidu komisjon pühendab oma erilise tähelepanu äh, Aafrika riikides aset leidvale naiste suguelundite moonutamisele. kuid ma loodan, et ta ei tee seda mitte ainult siis, kui see toimub Aafrika riikides, vaid ka siis, kui toimub Euroopa Liidus, Euroopa Liidu liikmesriikides. viimastel aastatel on säärased äh, äärmiselt traagilised sündmused jõudnud ka Euroopa Liitu, mis tulenevad väga paljuski viimastel aastatel üha suurenenud sisserändest väga palju noori eh, lapsi, kes on emigrantide lapsed, on tänase päevani ohustatud sellest, et nende sugu, välised suguelundid võidakse moonutada eh, see tähendab nii eh, füüsilist vägivalda, aga ka nende jaoks raskeid psüühilisi katsumusi pärast seda, kui oleme käivitanud Daphne raamis neliteist eh, tegevusprogrammi ja neid ka finantseerinud selleks, et eh, naiste suguelundite moonutamise vastu võidelda, ei ole see temaatika sugugi päevakorrast maas. ta tõuseb üha intensiivsemalt seetõttu peaks meie ennetav tegevus olema tunduvalt efektiivsem. see on oluline teha kõikvõimalike selgituskampaaniate kaudu äh, seda kampaaniat on läbi viia vaja mitte ainult naiste, vaid ka meeste hulgas, sest me kõik teame, et need sugukondlikud tavad ei aita kaasa integratsioonile ega võimalda noortele tütarlastele mõistlikku tulevikku. pärast seda, kui nad siin Euroopa Liidus on leidnud siin sõbrannad, siis eh, paisatakse nad sellesse kohutavasse füüsilisse ja vaimsesse tragöödiasse Eh, see saadab neid kogu elu, nad ei suuda mm, eh, omada normaalseid inimlikke suhteid eh, ei vastassugupoole ega oma sookaaslastega, kuivõrd nad tunnevad end vigastatuna, tunnevad end teisejärgulistena ja halvemasse olukorda seatud inimestena. kõigepealt tahaksin kolleegid, kolleege aidata, kes toetasid minu raportit. me tõepoolest soovime, et kõik Euroopa liikmesriidu, liik-, liik-, liikmesriikide seadusandlusesse kanta, kirjutatakse sisse eh, see, et eh, naiste suguelundite moonutamine on kriminaalkuritegu me ei soovi, et need sugukondlikud riitused kestaksid ja leiaksid Euroopa Liidu liikmesriikides aset. me kavatseme selle nimel läbi viia ulatuslikke ennetuskampaaniaid ja me tahame, et karistus äh, tabaks kõiki neid, kes äh, tütarlaste äh, suguelundeid moonutavad suguelundite moonutamine võib olla äh, väga erinev, kuid ma arvan, et Euroopal on siin täita tõeline kohustus selleks, et äh, seda jubedat tegevust äh, ei tuleks enam kellelgi pähe jätkata. palun, härra volinik tahaksin tänada proua Muskardinit selle raporti eest, selle suurepärase ra-, raporti eest, mis puudutab seda väga olulist teemat, milleks on naiste suguelundite moonutamise vastane võitlus Euroopa Liidus. komisjon on täiesti selgelt hukka mõistnud Euroopa Liidus ja ka kolmandates ringides, riikides sellise traditsioonilise praktika, mis kahjustab naisi ning äh, tüdrukuid. me oleme täiesti nõus äh, selle raportiga ja leiame, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid võtma tugevaid meetmeid ja minu arust palju tugevamaid kui siiani Äh, sest väga, sest täiesti uskumatu on, et midagi sellist võib Euroopa Liidus veel juhtuda. et kõik liikmesriigid võtaksid vastu meetmeid, et takistada selle praktika jätkumist ja et see oleks teemaks ka meie suhetes kolmandate riikidega. kõigi, igasuguse poliitilise dialoogi puhul, mis meil on näiteks äh, arenguriikidega, siis äh, Äh, ma võin teile kinnitada, et see on iga kord päevakorras, hiljuti äh, Burkina Faso president äh, helistas mulle ja ütles, et nad on vastu võtmas seadust, et seda praktikat keelustada ja see ei ole sugugi iseenesestmõistetav, kuna tegemist on vägagi sügavale juurdunud praktikaga nii et äh, tõepoolest oli temapoolne tahe seda keelustada ja see on väga oluline. Tea-, teadke ka seda, et äh, ähm, äh, komisjon äh, regulaarselt äh, rahastab äh, algatusi, mis äh, on suunatud äh, Äh, suguelundite moonutamise vastasse võist-, võitlusse, samuti ohvrite ähm, aitamisse, äh, siin on hõlmatud ka mitmed vabaühendused äh, ja kohalikud regionaalsed omavalitsused juba üheksakümne seitsmendast aastast on neliteist projekti konkreetselt tegelenud just selle probleemiga äh, neli miljonit eurot on sellele kulutatud Daphne raames äh, erinevad teadlikkuse suurendamise kampaaniad, äh, info, statistika kogumise algatused äh, ning heade praktikate levitamine. ning samuti juhiste ja suuniste väljakujundamine Euroopa Liidu liikmesriikide juhtidele ja siin äh, me ei räägi mitte ainult äh, ohvrite aitamisest ja vägivalla ennetamisest, vaid see tõst-, küsimus tõstatub äh, ka varjupaiga taotlemise ning rände puhul. pean teile ütlema, et ma olen šokeeritud Äh, kuidas mõned meie valitsustest ning poliitikutest leiavad, et see on osa kultuurist ning me ei tohi, tohiks äh, seda puutuda. Äh, need inimesed, kes Euroopa Liitu tulevad, siis kõige vähem, mida nad võiksid teha, on see, et nad respekteeriksid neid reegleid, mis siin kehtivad me ei saa siin juhtida mingitest topeltpõhimõtetest see kuidagi, eh, kui me seda ei aktsepteeri, siis see kuidagi ei kahjusta meie eh, vastuvõtuvõimet või, või vastutulelikkust Euroopa Liidus. on eh, väga palju poliitikuid, kes ei nõustu sellega, et me peaksime mingeid karistusi siin välja tooma, kuid minu arust me peame seda teed minema. see kuidagi ei kahjusta meie Mm, vastutulelikust, ütleme, et siin on meie konstitutsioonid, meie reeglid äh, ja te neid respekteerite, neid äh, või kui te ei respekteeri, siis äh, järgnevad sellele sanktsioonid. ma täiesti jagan teie ärritust selles küsimuses. Äh, nüüd rääkides äh, sellest praktikast väljaspool Euroopa Liidu, siis komisjon, äh, komisjonil on konkreetsed poliitikad naiste emantsipatsiooni vallas, inimõiguste vallas, see on kindlasti üks osa poliitilisest strateegilisest dialoogist, mis nende riikide valitsustega peetakse, teiseks me oleme toetanud lobitegevust liikmesriikides selleks, et naiste õigusi kaitsta ning edendada. kolmandaks, me toetame neid algatusi, mis on suunatud teadlikkuse suurendamisse kõikides ühiskonna sektorites. kahe tuhande kümnendaks aastaks siis päädivad kõik need algatused, mis on ette nähtud siiamaani ja seejärel saab alguse uus äh, periood kuni aastani kaks tuhat neliteist, kus on väga olulisel kohal ka ohvrite kaitse. komisjon äh, ei ole siin välja toonud äh, veel konkreetset strateegiat selles vallas, kuid tahaksin veel kord rõhutada meie pühendumust selle probleemi lahendamisel, aitäh! Grazie, la votazione avrà luogo dom-. suur aitäh, hääletus toimub homme. nüüd me jõuame viimase raporti juurde, mis meil täna päevakorras on see puutub Grazia Moura raportit Euroopa Liidu mitmekeelsusest. palun, härra raportöör